meil on vaja siin arvestada ka Euroopa Kohtu otsustega ja kohe lõpetan. me peame võitlema homofoobia ja transsooliste vastu suunatud foobia vastu. ma pean tõesti nüüd katkestama, sellepärast kõigil peab olema kõne, proua Intvelt järgmisena, palun. tänan, juhataja. ma ei hakka kordama seda, mida on öelnud kõik minu kolleegid. ma arvan, et me oleme siinsamal lainepikkusel lihtsalt mõned märkused selle kohta, mida Euroopa Liidu institutsioonid teevad. kõigepealt sarnaselt kolleegidega on mul väga hea meel äh, selle üle, et meil on esimene resolutsioon intersoolist äh, üle siin äh, päevakorras, on oluline poliitiline signaal. samas äh, on äh, meil siin LGBTI inimesi käsitlevate meetmete loetelu päevakorras, see võeti komisjonis vastu mandaadiaja alguses, need peaksid olema pärandiks järgmisele Euroopa Parlamendile, aga ka järgmisele Euroopa Komisjonile. niimoodi, et äh, need mõjuksid üleskutsena suuremaks äh, tegutsemiseks palju on juba tehtud, aga kui ma vaatan näiteks nõukogu, siis täheldan, et ühel viimasel nõukogu äh, kohtumisel liikmesriigid ei suutnud isegi kokku leppida ühises äh, sõnavõtus LGBTI inimeste õiguste üle, kas me endiselt elame keskajas, tekib siin küsimus ja diskrimineerimisvastast direktiivi on blokeeritud seal juba üle kümne aasta. aga kui ma vaatan ka meie koda, siis äh, president Tajani on üks põhikõnelejatest äh, maailma perede kongressil, mis on ilmselt üks äh, homofoobsemaid valikuvõimaluste äh, vastaseid kongresse üldse kogu maailmas. seal toetatakse mm, teatavaid kõige homofoobsemaid deklaratsioone maailmas. mina küll ei soovi, et Dajani oleks osaline sellisel äh, üritusel ja räägiks siin siis LGBTI õigustest, see on ülim silmakirjalikkus. suur tänu, äh, proua Randke, kaks minutit, palun. tänan, äh, juhataja, volinik, kolleegid. Euroopa Parlament mõistab tugevalt hukka soo normaliseerimise operatsioonid äh, Need on äh, laused, mis muudavad ajalugu, need ei ole keerulised laused, pigem lihtsad. ja homme saab meie koda tõesti teha ajalugu, kui me hääletame esimese äh, resolutsiooni üle siin parlamendis, mis käsitleb intersoolisi inimesi, aga sellegipoolest me ei äh, saa sellega kustutada kõiki neid kannatusi, mida selline äh, senine praktika on äh, toonud, kõik need sunniviisilised operatsioonid, häbimärgistamine, diskrimineerimine. aga homme me võime öelda selge häälega, et me võitleme tuleviku nimel, kus intersooliste inimeste õigusi siin liidus austatakse selline sõnum oleks pidanud tulema juba ammu ja nüüd ta tuleb väga olulisel ajahetkel, sellepärast et kõikide LGBTI inimeste õigused on praegu rünnaku all. meil on olnud aastakümneid äh, edasiliikumine, nüüd meid ähvardab äh, hoopis äh, vastupidine olukord ja Euroopa Liit peab tulema välja strateegiaga, kuidas tagasilööke ennetada. kui me räägime LGBT inimeste õigustest, siis äh, vähemalt äh, peaks olema meil õiguste loetelu paigas, nii et inimesed saaksid elada ja armastada nii, nagu nad tahavad. me soovime, et Euroopa Komisjon äh, teeks äh, kõik selleks, et üle saada diskrimineerimisvastase direktiivi blokaadist nõukogus ja oluline on, et viidakse ellu Euroopa Kohtu Koomani otsus me peame võitlema LGBT inimeste diskrimineerimise vastu üle kogu Euroopa Liidu, seda ma olen võlgu Euroopa kodanikele, aitäh! suur tänu ja nüüd järgmisena annan sõna minister Tšambale. tänan, juhataja, parlamendisaadikud, volinik. ma tänan Euroopa Parlamendi võimaluse eest arutada niivõrd olulisi teemasid siin täna. ma keskendun äh, rohkem intersooliste inimeste õigustele, mis peaksid olema kaitstud kõikides äh, liikmesriikides. kõigepealt ütlen äh, selgelt, et vägivallal diskrimineerimisel ei ole kohta Euroopa ühiskonnas. Rumeenia eesistumise ajal on üheks prioriteediks igasuguse diskrimineerimise vastane võitlus põhimõtted ja väärtused, mis on kinni, kirja pandud aluslepingutes ja põhiõiguste hartas, ei äh, ole läbiräägitavad. sallivus, võrdne kohtlemine, need on äh, kõik õiglase ühiskonna alustalad, need on äh, eurooplaste sotsiaalsed õigused ja seda õigel põhjusel meie ühiskonnad on järjest kaasavamad ja integreeritumad kui varem, me peame koos võtma samme, et äh, tagada võrdne kohtlemine puuetega inimestele, meestele, naistele, erinevatele vähemustele ja erinevas vanuses inimestele. me jätkame tööd selles vallas. institutsioonid on äh, põhimõtteliselt nõus äh, selles, millise suuna me oleme võtnud. me panustame järjest enam sallivusele, emantsipatsioonile, mul on hea meel, et äh, nõukogu äh, võttis vastu dokumendi, mis äh, mõistab hukka igasuguse diskrimineerimise lähtuvalt aluslepingu artiklist üheksateist, aga Euroopa Liidu tasandil on siiski olukord äh, erinev, nii nagu äh, paljud äh, teist on ka öelnud, siis nõukogu ei ole veel oma juriidilisi võimalusi selles vallas ära kasutanud, aga nüüd, kui me räägime vägivallast ja diskrimineerimisest, millega on silmitsi intersoolised inimesed, siis te rääkisite nende inimeste kannatustest, esitasite nõukogule vastava küsimuse juunis kaks tuhat kuusteist äh, vastas äh, nõukogu positiivselt äh, Euroopa Komisjoni LGBT inimesi käsitlevate meetmete loetelule ja esimest korda võttis nõukogu vastu deklaratsiooni, mis on pühendunud LGBT inimeste võrdsele kohtlemisele, see oli ajalooline samm ja oma lõppjäreldustes kutsus nõukogu üles Euroopa Komisjoni võtma meetmeid selles vallas ja andma regulaarselt teada sellest, milliseid edusamme on tehtud. nõukogu äh, kutsus liikmesriike üles äh, võtma samme seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi põhise diskrimineerimise vastaseks võitluseks austatud parlamendisaadikud, äh, me peame kõik andma oma panuse võrdsesse kohtlemisse, kui me räägime koostööst Euroopa Liidu tasandil, siis äh, komisjoni meetmete loetelu ja samuti heade praktikate vahetamine on teretulnud. komisjon on läbi viinud ka teadlikkuse tõstmise kampaania. põhiõiguste amet äh, annab samuti olulise omapoolse panuse, kaardistades intersooliste inimeste olukorda, tehes kindlaks, millised on nende probleemid, eriti äh, seoses äh, ebavajalike äh, operatsioonidega. siin on tegemist meditsiinilise eetika küsimusega, mille eest vastutavad liikmesriigid. ja on ka sündide registreerimine on riiklik äh, küsimus, mis puudutab kõige spetsiifilisemaid küsimusi, mis te esitasite, siis äh, liikmesriigid äh, siin peavad otsustama, loomulikult on siin ka teatav Euroopa mõõde ja Euroopa lahendus, nagu te teate, siis intersooliste inimeste diskrimineerimine eraldi ei ole kirja pandud aluslepingutes aga see on äh, meie ühiste Euroopa väärtustega kooskõlas, äh, see käib käsikäes äh, kõikide inimeste kaasamisega, me kõik saame kasu sellest, kui meil on kõik inimesed ühiskonda kaasatud, suur tänu tähelepanu eest ma juhin teie tähelepanu sellele, nagu ma alguses ütlesin, et Rumeenia on eesistumise ajal pühendunud diskrimineerimise vastasele võitlusele ja seetõttu on meil tõesti uhke tunne siin täna olla. Äh, suur tänu, härra minister ja nüüd äh, proua Jurova, volinik juhataja, austatud parlamendisaadikud, ma kõigepealt äh, tänan äh, parlamenti selle teema tõstatamise eest, mis puudutab LGBTI inimesi. Euroopa Komisjon on äh, pühendunud nende inimeste võrdse kohtlemise edendamisele ja meil on hea meel, et Euroopa Parlament on hoidnud seda teemat päevakorralisena ja toonud eraldi välja ka intersooliste inimeste olukorra. suvel kaks tuhat viisteist me tulime välja oma meetmete loeteluga ja samuti äh, tulema hiljem siis selle äh, loetelu juurde tagasi. nüüd äh, paar sõna nende probleemide kohta, mis on seotud äh, intersooliste inimestega. nagu te teate ja nagu te mainisite, siis äh, nad on silmitsi tõsiste probleemidega, sest nad ei ole sooliselt ei mehed ega naised. intersoolised äh, lapsed äh, peavad äh, tihtipeale nõusolekut andmata tegema läbi äh, mitmesugused operatsioonid. nüüd ähm, tervishoiupoliitikate defineerimine, tervishoiuteenuste osutamine, see on Euroopa Liidus liikmesriikide vastutada. Euroopa Komisjon äh, austab äh, lähimuspõhimõtet selles vallas ja siia on hõlmatud ka intersoolised inimesed, liikmesriikidel on võimalik äh, otsustada, äh, kas nad äh, registreerivad sünde mitte ainult mehe ja naisena, vaid ka pakuvad kolmandat võimalust. arvestades rahvusvahelisi inimõiguste standardeid, otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus, et kohustuslik nii-öelda normaliseerimise operatsioon rikub inimõiguste harta artiklit number kaheksa. nüüd ma tulen tagasi meie meetmete loetelu, mille eesmärgiks on LGBT inimeste õiguste edendamine. Euroopa Komisjon on viinud läbi mitmesuguseid äh, tegevusi, et tõsta teadlikkust selle kohta, milliste probleemidega on silmitsi LGBT inimesed me oleme eraldi toonud esile transsooliste, intersooliste inimeste õigused. meie töö on keskendunud äh, võrdõiguslikkuse äh, edendamisele intersooliste ja transsooliste inimeste huvides. parlamendi ettepanekul on läbi viidud äh, katseprojekt LGBT inimeste jaoks, mis on keskendunud äh, meditsiinilistele aspektidele. Euroopa Komisjon seirab ja jõustab äh, ka LGBT inimeste õiguse liikumisvabadusest äh, lähtuvalt. me jälgime seda, kuidas liikmesriigid rakendavad Euroopa Kohtu Komani kohtuotsust Euroopa kohus, Euroopa Komisjon äh, näit-, jätkab äh, ka aastal kaks tuhat üheksateist LGBT inimeste õiguste edendamist. Eurobaromeetri uuringus äh, võetakse sisse eraldi küsimused LGBT inimeste õiguste kohta. Need uuringud pakuvad meile olulisi andmeid niimoodi, et me saaksime oma tulevasi tegevusi paremini fokusseerida me käesoleval aastal äh, valmistame ette tulevaste LGBTI õiguste äh, väljatöötamist. Euroopa Komisjon nüüd keskendub äh, oma töö üleandmisele järgmisele Euroopa Komisjonile ka selles vallas, mis puudutab LGBT inimeste õigusi ja meetmete loetelu. ja ma kindlasti lähtun oma soovitustes järgmisele volinikule ka soovi, ka sellest resolutsioonist, mida me täna arutame. Euroopa Komisjon jätkab horisontaalse võrdse kohtlemise direktiivi jõustamist on äh, häbiväärne, et äh, see on nõukogus olnud aastaid äh, blokeeritud. Te teate, et see õigusakt nõuab ühehäälset toetust ja seetõttu on vaja, et kõik liikmesriigid seda toetaksid. blokaad on seal kestnud mitmeid aastaid, aga leping pakub meile võimalust tõhustatud äh, koostööks ja ma olen nüüd äh, mitmetel kahepoolsetel äh, kohtumistel liikmesriikidega saanud vastuse, et nõukogul on vaja rohkem aega ja nad ei soovi minna tõhustatud koostöö teed, sest tegemist on põhiõiguste teemaga. ma lihtsalt informeerin teid äh, asjade seisust, aga me kindlasti jätkame omapoolset äh, survestamist äh, selles vallas. ja meie suhtumine sellesse direktiivi loomulikult on positiivne. Te tõstatasite ähm, ka küsimuse, mis puudutab vihakõnet internetis ja vihakõnet äh, üldiselt koos ähm, infotehnoloogia sektoriga üritab Euroopa Komisjon vähendada äh, radikaalsel määral vihakõne internetis, eriti just äh, sotsiaalvõrgustikes. me oleme olnud äh, üsnagi edukad ja IT-sektor teeb seda, milleks nad kohustused võtsid käitumiskoodeksis. suur tänu teile! Uh, aitäh, volinik! me jätkame aruteluga ja kõigepealt härra Faria, üks minut, palun. aitäh, proua president, lugupeetud volinik. pärast Me Too algatust tuhanded seksuaalvähemuste esindajad avaldasid näiteid oma diskrimineerimise kohta, nende hulgas oli väga palju Euroopa Liidu kodanikke kahekümne esimesel sajandil ei ole meil ikka veel meetmeid võitlemaks ähm, äh, soopõhise diskrimineerimise vastu. ja tõesti, ähm, äh, seksuaalvähemustest on saanud lindpriid, neil ei ole tagatud vaba liikumist olukord erinevates liikmesriikides nende kodanike kaitsel ja juurdepääsul hariduse ja meditsiiniteenuste juurde on väga erinev. komisjon peab välja töötama laiapõhjalise strateegia seksuaalvähemuste kaitseks ja sinna hulka kuulub ka intersooliste inimeste kaitse meil on vaja ennetavaid meetmeid selleks, et võidelda vägivalla vastu nende inimeste puhul ning samamoodi tuleb asüüli anda just seksuaalvähemustele. aitäh ja proua Vood, palun järgmisena kui me räägime seksuaalvähemustest, siis tihti unustatakse ära intersoolised vähemused. Neid on nii-öelda dehumaniseeritud juba sajandeid ja diskrimineeritakse nende keha pärast. Öeldakse, et tegemist on terviseküsimusega, aga tegelikult mitte midagi ei ole siin ebatervislikku, kui oled äh, intersooline need sunnitud äh, sooneutraliseerimise organisa-, operatsioonid on täiesti vastuvõetamatud, eriti just kahekümne esimesel sajandil. ja see kõik toimub Euroopa Liidus. me ik-, üritame kogu aeg laste kehasid muuta, aga lapsed ei saa oma nõusolekut anda. nii et kui kaugele me tahame minna selleks, et seal peale suruda seda kahe soo põhimõtet. intersoolisus näitab, et meil on inimsuse puhul rohkem kui lihtsalt mehed ja naised. intersoolised inimesed näitavad, et seksuaaltunnuste puhul inimeste kategoriseerimine on väga kitsarinnaline ja pole kooskõlas tegeliku eluga. ma toetan kõiki intersoolisi inimesi, eriti just naisi ja ütlen neile alati, et te ei ole üksi. aitäh, järgmisena proua Stevens, palun poolteist minutit. president, kallid kolleegid, ikka veel ei ole Euroopa Liidus tagatud soo-, seksuaalvähemuste õigusi ja väga erinev on olukord erinevates liikmesriikides. meil on väga palju vaja ära teha selleks, et võidelda sootunnustel, seksuaalsel sättumusel põhineva diskrimineerimise vastu väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ei tunnustata kahte äh,, abielu kahe mehe või naise vahel. Äh, Belgia aga seda teeb ja äh, eelnev steriliseerimine on kaheksas liikmesriigis tingimuseks selleks, et oleks võimalik äh, soovahetusoperatsiooni läbi viia. kaheksateistkümnes liikmesriigis nõutakse psühholoogilist uuringut ja kahekümne ühes liikmesriigis viiakse läbi sooneutraliseerimisoperatsioone intersooliste laste puhul ja samal ajal ei peeta ju kinni põhiõiguste hartast. ma toetan komisjoni uuringut selleks, et hoolitseda selle eest, et seksuaalvähemused oleks kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat tuhat kakskümmend neli komisjoni tööprogrammis prioriteediks ja et erinevad peadirektoraadid tugevdaksid oma koostööd selleks, et äh, seksuaalvähemuste õigusi paremini harmoniseerida, eriti just äh, hariduse ja tervise valdkonnas. ja komisjon peab uuesti heaks kiitma ka strateegiadokumendi selleks, et äh, seksuaalvähemuste õigusi toetada. on väga tähtis, et Euroopas viiakse läbi teadlikkuse tõstmise kampaaniaid just seksuaalvähemuste ja nende perekondade kohta. peale selle tuleb tagada vaba liikumine kõigile, kaasa arvatud homoperekondadele. tegemist on äh, väga tähtsa küsimusega kogu Euroopa Liidu jaoks, eriti kui mõtleme Euroopa Kohtu Komani otsuse peale, on äh, täiesti vastuvõetamatu see, et äh, ikka veel paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides seksuaalvähemusi koheldakse kui teise kategooria inimesi. aitäh ja järgmisena Kornelia Ernst, palun poolteist minutit. täna esimest korda räägime me resolutsioonist, mis käsitleb intersooliste inimeste õigusi. oli ka viimane aeg. selle teema tabuks kuulutamine on ikka veel teinud lihtsaks selle, et need inimesed on nii-öelda õigusvabas ruumis ja mis on siis õige, selle üle otsustavad teised, kes otsustavad, et see, nad on valed, teistsugused, neid tuleb kõrveldada ja seega imikutel viiakse läbi äh, sooneutraliseerimis, soonormaliseerimisoperatsioone. me peame kõik võitlema selle vastu, et sellised operatsioonid äh, imikute puhul oleksid keelatud ja seda igal pool sest neil võivad olla väga õudsed tagajärjed ja need operatsioonid ei ole meditsiiniliselt tihti vajalikud. intersoolised inimesed ei ole haiged, keda on vaja ravida, tegemist on normaalsete inimestega, kes ise tahavad äh, iseenda üle otsustada ja tahavad, et neid austataks. et keegi ei peaks kartma, et talle kirjutatakse midagi ette, et tema eksistents seatakse kahtluse alla. just sellepärast ongi väga tähtis, et kui intersoolisust ei tunnustata, siis ähm, see peaks olema karistatav. on väga tähtis normaliseerida arutelu selle üle, kas on meil tõesti vaja nii-öelda kahe soo kategooriat äh, isikutunnistustel või me lihtsalt tunnistame, et inimelu ei ole ühesuunaline tänav. aitäh! suur tänu, järgmisena härra Lopes Aguilar, üks minut. proua volinik Jourova, suuline küsimus on kontrollimeede komisjoni kontrollimiseks, selleks et komisjon võtaks vastu öö, meetmeid vastavalt resolutsioonile, mille me neljapäeval vastu võtame, nagu kõikidel diskrimineerimisvastastel aruteludel. ja tõesti, meil on väga palju erinevaid diskrimineerimisliike just väga haavatavate isikute puhul Euroopa Liidus ja tõesti, tihti suisa kasutatakse ära inimesi nende seksuaalse sättumuse pärast. seksuaalvähemused võitlevad selle vastu ja siia on kaasatud nüüd ka intersoolised ja transseksuaalsed inimesed. me peame välja tooma need riigid, mis väga hästi võitlevad diskrimineerimise vastu ja ka need riigid, mis ei äh, ole nõus tunnustama intersoolisust või ka üleüldiselt teistsugust seksuaalset sättumust ja ütlevad, et see on probleem. me peame inimestele andma võimaluse. ma meenutaksin teile Lunacheki raportit kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, kus me tõesti väga laiapõhjaliselt käsitlesime seda küsimust. võtke see juhiseks, president aga katkestab nüüd kõnelejat ja ütleb, et äh, meil on aeg otsas, me oleme praegusel hetkel juba äh, äh, nüüd ajast nii palju maha jäänud, et lõpetame pärast seda ööd, seepärast ma üritan nüüd aega tagasi võita. järgmisena proua Forenza, palun täpselt üks minut president, considero anche io molto importante come. aitäh, ka minu arvates on väga tähtis, nii nagu siin juba öeldi, et me peame seda arutelu, ühist arutelu öö, ähm, seksuaalvähemuste õiguste kohta ja see resolutsiooni ettepanek intersooliste inimeste kohta on väga tähtis, nagu kolleeg Vioti juba ütles, leian ka mina, et ähm, selle arutelu lõpptulemuseks peaks olema see, mida on juba tehtud vastavas töörühmas äh, fraktsioonideüleses töörühmas ja sellepärast on mul ka väga hea meel, et feministlik liikumine on üha rohkem muutunud transfeministlikuks äh, liikumiseks, sest me ei räägi siin enam ju mitte ainult äh, naiste emantsipatseerumisest, vaid ka seksuaalvähemuste emantsipatsioonist. me igasugune kirurgiline sekkumine tuleb hukka mõistma, kui eesmärgiks on intersooliste äh, laste nii-öelda sunnitud normaliseerimine. E, härra Sosnjev järgmisena. Pole mitte mingit põhjust, et Euroopa Liit muretseks e, e, seksuaalvähemuste pärast, nende inimeste pärast, kes seksuaalselt õigelt ei funktsioneeri ja nüüd on meil siin mingi fraktsioonide üle, tegemist on töörühm, mis pöörab liiga palju tähelepanu nendele inimestele, meil on palju tähtsamaid küsimusi. Neil on väga palju privileege, näiteks Ühendkuningriigis natukene aega tagasi oli olukord, kus naine arreteeriti kodus ainult sellepärast, et ta internetis nimetas ühte meest meheks, kes aga oli lasknud oma peenise eemaldada ja muutis oma sugu inimesed arvavad, et noh, kui nad midagi maha lõikavad, siis nad muudavad oma sugu, et neil on õigus seda teha, et kõigil on õigus internetis oma arvamust välja öelda. mida te praegusel hetkel teete, on põhimõtteliselt inimeste alandamine ja äh, see vasakpoolne ülemvõim üritab siin lihtsalt piirata kriitikat. aitäh ja järgmisena proua volinik, teil on sõna, palun. aitäh, president, daamid ja härrad. enne ma pidasin väga pikalt sõna, sellepärast võtan nüüd lühidalt sõna. aitäh parlamendile selle arutelu eest ja mul on väga hea meel, et parlament siin tõesti on pühendunud sellele küsimusele, üritan ka mina seda teha. lihtsalt ütlen, et olen valmis teiega selles tähtsas küsimuses edasi töötama, ette võtma järgmisi samme. üks konkreetne asi. ma arvan, et me peaksime edasi liikuma seksuaalvähemuste fraktsioonide üleses töörühmas äh, peaksime vaatama, millised lahendused toimivad, millist, mida me oleme saavutanud, mida on meil vaja tulevikus muuta, äh, seksuaalvähemuste tegevuskava, meil on ka Eurobaromeetrilt uued äh, andmed olemas ja on tõesti väga tähtis, et me seda koostööd jätkaksime. nii et see on minu üleskutse teile ja olen veendunud, et see oleks ka väga tähtis, kui me selles küsimuses koostööd jätkaksime. aitäh, proua volinik ja nüüd minister Džamba, palun. aitäh, aitäh selle arvamuste vahetuse eest, see näitas väga hästi, kui palju tööd on veel vaja ära teha ja samal ajal võime olla uhked selle üle, mida me oleme saavutanud juba selles valdkonnas. nagu ma juba eelnevalt ütlesin, nõukogu vastas positiivselt komisjoni nimekirjale tegevuste kohta, mida on vaja ette võtta seksuaalvähemuste toetamiseks ja ma nüüd ootan, kuidas seda kõike hakatakse rakendama. kui me räägime diskrimineerimise vastasest võitlusest, siis see on meie aluslepingutes äh, ja konventsioonides selgelt kirjas. Euroopa toetab äh, tolerantsi, elu ja edasiminekut, see ja poliitikutena on meie vastutada see, et sõnadest saavad ka teod, aitäh! aitäh, härra minister! kolleegid, sellega on meie arutelu lõppenud, meil on kuus resolutsiooni ettepanekut selleks, et see arutelu kokku võtta. üks libe komisjonilt ja viis erinevalt fraktsioonidelt ning hääletus selle üle toimub neljapäeval ja nüüd läheme me järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on suuline küsimus, mis puudutab kanepi raviotstarbelist kasutamist. tegemist on suulise küsimusega komisjonil. ütlen, et vaba mikrofoni voor jääb ära, sellepärast et me oleme väga palju ajast maha jäänud ja näen juba siin seda pettumust kolleegide näol. aga mulle anti teada, et praeguseks on ju lõpuaeg ette ette nähtud pärast südaööd. ma ei olnud juhatamas istungit, kui see juhtus, ma tõesti vabandan, et aega on nii vähe ja annangi kohe sõna selleks, et küsimus sisse juhatada proua Suitsale, palun. aitäh. suur osa parlamendisaadikutest on viimastel aastatel tegelenud tervishoiuga, juurdepääsuga ravimitele, tervishoiuteenustele ja nõnda edasi. ja me esitasime ka suulise küsimuse kanepi kohta, täpsemalt ravikanepi kohta. me soovime, et me kasutaksime siin teaduslikke andmeid, kui me räägime ravikanepi kasutamisest. ravikanep, kanepit tohib kasutada siis üksnes raviotstarbeks. on selliseid dokumente, kus levitatakse vigast tõlgendust Äh, ühelt poolt äh, räägitakse ravikanepi kasutamisest, teiselt poolt äh, nendest kuritarvitustest, mida kanepi kasutamine võib kaasa tuua me peaksime keskenduma siis tetrahüdrokannabinoolile toodetes me peaksime saama võtta vastu äh, seadusi nende ravimite osas, mis baseeruvad kanepil ja peaksime ära hoidma äh, nende ravimite kuritarvitamise, mis võib tekitada patsientide jaoks probleeme. me ootame komisjonil selgitusi, mida arvab komisjon nende ainete kasutamisest millistele teadusuuringutele komisjon tugineb ja millised on need teadusuuringud, mis Euroopas praegu olemas on. kas komisjon leiab, et äh, Euroopa Liidul on rahalisi vahendeid äh, selleks, et uurida kanepi kasutamist meditsiinilisel otstarbel äh, kas komisjon kavatseb kehtestada mingid reeglid kanepi kasutamiseks Äh, sealhulgas ka mittefarmatseuutiliseks kasutamiseks. Äh, komisjon äh, koos liikmesriikide ametiasutustega võiks väga selge ravikanepi definitsiooni välja töötada, mis arvestab siis kanepil baseeruvate ravimite raviväärtusega ja samuti on vaja teha vahet kanepipõhiste ravimite vahel äh, Äh, mida ei ole vaja homologiseerida ja mida kasutatakse need ravimid äh, sisaldavad äh, väga palju koostisaineid, mis on kannabinoidide põhised ja meil tehakse siin vahet erinevate ainete vahel, meil on terve rida ravimeid Äh, mille puhul on ette nähtud väga täpne annustamine ning äh, on vaja teada, kes äh, nende tootmisega tegeleb, kes kontrollib neid erinevaid koostisosasid ja kas see juurde, juurdepääs sellistele ravimitele on ka alaealistel patsientidel sellepärast, et tegemist on erivajadustega patsientidega, näiteks kuidas on lugu rasedate naistega teaduskirjastuses räägitakse eh, palju eh, kanepi kasutamisest ravi otstarbeks, eh, on näiteks kasutatakse kanepit epilepsia, vähe, krooniliste haiguste raviks. krambid depressioon, äh, posttraumaatiline stress, kõikideks nendeks puhkudeks kasutatakse kanepit. Äh, me peame hoolitsema selle eest, et teadusuuringute tulemusena töötatakse välja ka definitsioonid ja äh, neid kasutada, neid ravimeid kasutatakse tõesti patsientide puhul, kellel tõesti neid vaja on Äh, on toetajaid, äh, teadlasi, kes äh, ei tohiks propageerida lihtsalt kanepi kasutamist. ravikanepi kasutamine peaks olema väga rangelt reguleeritud, seda tohiks kasutada ainult meditsiinilisel otstarbel ja kuritarvitamine peab olema välistatud. aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna volinik Jourova lugupeetud äh, president, lugupeetud saadikud, äh, viimastel aastakümnetel oleme näinud üha suuremat avalikkuse huvi kanepipõhiste raviviiside vastu ja kanepi kasutamiseks meditsiinilisel otstarbel äh, ravikanepi kas-, kasutamist ähm, on arves, on arutatud seoses paljude haigustega, näiteks skleroosis multipleksi ja posttraumaatilise stressiga ma tahaksin kõigepealt rõhutada, et mittefarmatseutiline meditsiiniline kanep ja äh, kanepipõhised ravimid, nende vahel tuleb teha vahet. Euroopa Liidu seisukoht. see tähendab, et igasugu, iga liikmesriigi ametiasutused peavad ise otsustama, kas kanepi kasutamine on nende territooriumil legaalne Euroopa Liidus on raamistik väga selge ja me näeme ette siis äh, reeglid äh, ravikanepi jaoks. turuluba antakse meditsiini äh, ravimitele ainult siis, kui nende kvaliteet ja ohustus on kindlaks tehtud ja kinni, kui on veenvalt tõendatud, et nende kasutamine raviotstarbeks on põhjendatud ja kui äh, ravim on juba turul, siis äh, samuti kontrollitakse endiselt äh, tema tõhusust ja kasutamist. kuidas saab siis Euroopa Liit anda oma panuse sellesse arutelusse? varane dialoog ja teaduslikud nõuanded on Euroopa Liidu lisandväärtuseks. koordineerimine erinevate Euroopa Liidu ametiasutuste vahel on samuti oluline ja räägiksin nüüd äh, ükshaaval kõigist küsimustest, mis te esitasite. kõigepealt tahaksin rõhutada, et meil on vaja täiendavaid teadusuuringuid äh, kannabinoidide põhiste ravimite ohutuse ja tõhususe kohta, selleks et toetada äh, selliseid uuringuid on meil on ette nähtud Horisont kaks tuhat kakskümmend programm mis puudutab eelmist teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi, siis Euroopa Liit rahastas mitmeid olulisi programme. rohkem kui nelikümmend miljonit eurot eraldati kanepi uurimisele ja kannabinoidide põhiste komponentide uurimisele. meie ülesanne on edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni Euroopas ja sellist lähenemist ka jätkame. uues raamprogrammis Horisont Euroopa Äh, toetab komisjon teadusuuringuid, sealhulgas ka uuenduslikes valdkondades äh, nagu uued äh, ravimviisid. ja nüüd teise, teine küsimuste komplekt. Need puudutavad väga keerulisi küsimusi ja otsuseid peavad langetama riigid. Euroopa Liidu ravimite reguleeriv raamistik Äh, näeb ette äh, kanepipõhiste äh, ravimite loa andmise, kui nende tõhusus ja kvaliteet on tõestamist leidnud. tegemist on asjaga, mis on liikmesriikide pädevuses, aga ma ei taha öelda seda, et Euroopa Liit ei anna sellesse arutelusse panust. kahe tuhande kuueteistkümnendal aasta, kuueteistkümnenda aasta sügisel eh, Euroopa Ravimite Seirekeskus eh, käivitas uue uuringu eh, kanepi teemal. suvel kaks tuhat kaheksateist avaldati ka raport ravikanepi ja kannabinoidide kasutamise kohta seal esitati küsimusi ja vastuseid poliitika kujundamise kontekstis. mis puudutab teie kolmandat küsimuste komplekti, siis tahaksin rõhutada, et eh, mitte farmatsöötiline ravikalep on väljaspool Euroopa Liidu pädevust. Eh, komisjon on aga teadlik nendest aruteludest, mis toimuvad Maailma Tervishoiuorganisatsioonis eh, seoses narkootikumide sõltuvusega ja psühhoaktiivsete ainetega ja me võtame arvesse siis neid järeldusi oma farmaatsiaalaste õigusaktide all, äh, loomisel siis tootepõhiselt, aitäh, aitäh, volinik. ja nüüd saab sõna härra Liise ühe, pooleteiseks minutiks. Äh, lugupeetud president, aitäh, äh, kallid kolleegid Äh, valude leevendamine kanab, äh, kanepiga on mõistlik, äh, kanepipõhised tooted võivad kaasa aida-, võivad mõjuda siis, kui teised ravimid ei mõju. me peame siin kahte, kahte äärmust vältima. üks äärmus on see, et niipea, kui me kuuleme sõna kanep, me ütleme, et see on ebaseaduslik, ebaseaduslik narkootikum, see tuleb äh, ära keelata, seda tuleb kontro-, äh, kontrollida, see on meie äh, refleks ja teisalt peame me hoolitsema ka selle eest, et patsientide välditakse, et üks ütles, et Ehm, äh, kanepi suitsetamine aitab äh, seljavalu äh, vastu, aga võib-olla teise patsiendi puhul on see tulemus hoopis teistsugune. nii et, et ehm, me peame panema paika reguleeriva raamistiku, me peame seda tegema ettenägelikult ja rõhutan resolutsiooni punkti neliteist, toetan seda et me peaksime pigem eelistama äh, teisi ravimeid, äh, me peame äh, kanepi kasutamist reguleerima ja resolutsioon minu arvates on teinud, läheb õiges suunas ja loodetavasti ka seda suure häälteenamusega toetatakse. aitäh, härra Palas, kaks minutit aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik äh, mul oli ühel päeval lihaste valu ja Prantsusmaal äh, läksin ma arsti juurde ja ta ütles mulle, äh, käskis mul hašišit suitsetada ta ütles, et see, ma ütlesin, et see on tervisele kahjulik ja see on keelatud ja äh, ärge arvake, et äh, täna on kogu Euroopas võimalik kasutada ravikanepit, see ei ole niimoodi. meil on vaja üle-euroopalist raamistikku ja selles mõttes oleks väga oluline, et komisjon äh, paneks paika selged suunised liikmesriikidele. teiseks tahaksin öelda seda, et äh, see, mida siin on öeldud, on väga selge väga oluline on, et seda ravimit väljastatakse retsepti alusel arstide poolt, nii et, et mitte ükskõik kes ei saaks kanepit kasutada, need on arstid, kes otsustavad, et äh, antud juhul võiks äh, kanepit kasutada näiteks selleks, et patsiendi valusid leevendada loomulikult ähm, olen, on esitatud terve rida muudatusettepanekuid konservatiivsete saadik-, saadikute poolt kes leiavad, et ainult ravikanepit võiks kasutada, see ei ole päris õige, eh, sellepärast et eh, eh, mõnikord võivad ka muud asjad nagu ravim, näiteks igasugused salvid ja võided olla palju tõhusamad, kui nad sisaldavad kanepit. nii et, et olgem ettevaatlikud, jah, ravimeid tuleb kontrollida, aga me peame usaldama arste kui nad äh, kir-, äh, kirjutavad kanepi välja ja minu fraktsiooni esitatud muudatusettepanekud lähevad just nimelt selles suunas, äh, need arvestavad teatud haigustega, teatud isikutega me räägime siin ravikanepist, me räägime, me ei räägi mõnukanepist ja me Äh, ei tohiks ka unustada, et selle kõige taga on äh, farmaatsiatööstuse lobi, aitäh. aitäh, pooleteiseks minutiks proua Krupa, palun. Äh, mina toetan mitte üksnes uute looduslike ravimite uurimist sest nendel on vähem äh, kõrvaltoimeid, aga ma toetan ka profülaktikat ja see peaks äh, keskenduma palju enamale kui riskifaktorite kõrvaldamisele me näeme siin äh, raportis, et ametlikud andmed ravikanepi kohta on peaaegu olematud. kanepipõhiste toodete kasutamise tagajärjed Äh, on seotud ainult äh, piiratud seisunditega, näiteks äh, krampidega või positiivse mõjuga pärast kemoteraapiat kõigepealt peaksime pöörama tähelepanu kliinilistele uuringutele, mis näitavad tetrahüdrokonnabinooli mõju, enne kui hakkame ravikanepeid kasutama, kus on väga suur tetrahüdrokonnabinooli kontsentratsioon kõigepealt peaks neid ravimeid kasu-, testima kliiniliselt ja alles siis tuleks hakata neid haiguste raviks kasutama. aga ainult siis, kui kasu on suurem kui kõrvalmõjud selliste ravimite kasutamine niivõrd paljude seisundite puhul ilma kindlate teaduslike tõenditeta on väga problemaatiline Eh, kui inimesed eh, harjuvad narkootiliste ainetega, siis vajavad nad järjest suuremaid annuseid ja sellel kõigel on ka kõrvalmõjud. härra Flanagan üheks minutiks Äh, ma toetan suuremat osa sellest resolutsioonist. me peame tooma, looma õigusliku struktuuri, mis toetaks äh, ravikanepi legaliseerimist kogu Euroopa Liidus. me peame lõpetama selle olukorras, kus inimesed nagu Vera Tuuni ja tema abikaasa pool äh, peavad saama loa selleks, et Eh, oma tütreid ravida, nad peavad kuus korda aastas minema Hollandisse selleks, et ravimit saada. Eh, seda ravimit peaks neil olema eh, võimalik saada koha peal, see peaks neile koju tooma liikumisvabadus on üks Euroopa Liidu nurgakivisid. tehkem ka ravimite liikumisvabaduse reaalsuseks. Vera Tumi ja tema abikaasa pool Äh, on kutsunud, äh, on avanud tuhandete inimeste silmad selles osas, et ravikanep äh, saab aidata nende üheksa-aastane tütar ei kannata enam epilepsiahoogude all. meil on vaja, et selline tulevik oleks käegakatsutav kõigile, kes seda vajada ja see resolutsioon aitab mingil määral sellele kaasa. aitäh ja nüüd volinik Jourova. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud tahaksin teid tänada selle väga huvitava arutelu eest ja lõpetuseks tahaksin teile kinnitada, et komisjon äh, toetab tegevust, mis äh, suurendab teaduslikku arusaamist ja aitab välja töötada selgeid ja konstruktiivseid suuniseid selles valdkonnas. aitäh ja aitäh teile ka, volinik, arutelu on lõppenud, oleme saanud ühe resolutsiooni eelnõu selle arutelu lõpetamiseks, see äh, resolutsioon on tulnud ENVI komisjonist ja hääletus toimub homme ja nüüd suuline küsimus, äh, mis puudit-, puudutab inimgenoomi muutmist ning äh, annan sõna autorile kaheks minutiks, härra Mikolašitš. Vážená pani komisárka, vážená predsedajúca, kolegovia a kolegyne. Suur tänu, volinik, juhataja. me esitasime komisjonile ja nõukogule täna küsimuse, mis on äh, võtmetähtsusega mitte ainult meie ühiskonna arengu jaoks, vaid kogu inimkonna arengu jaoks. inimese pärilikkusmaterjali genoomi muutmine ei puuduta ainult kitsalt äh, teadlasi, vaid see puudutab äh, meid kõiki. genoomi muutmise tehnoloogia on revolutsiooniline haiguste vältimisel, aga seda tuleb äh, eristada pärilikus materjali genoomi muutmisest, äh, kui see on äh, suunatud embrüode ja loodete muutmisele. Hiina teadlase He Jiankui ebaeetiline pärilikkusmaterjali muutmine tõi kaasa tugeva rahvusvahelise vastukaja, mis ei saa piirduda lihtsalt sellega, et me nõuame eetilisi standardeid ja turvalisust selles vallas meil tuleb keskenduda sellele, kuidas ja mida tehti. pärilikkusmaterjali genoomi muutmine on keelatud rahvusvaheliselt, kuna see on seotud inimese väärikuse, terviklikkuse ja võrdõiguslikkusega. inimgenoomi äh, muutmine tooks endaga kaasa põhjapanevaid muudatusi äh, ühiskonnas ja seda ei saa jätta teadlaste kogukonna otsustada. seetõttu on vajalik avalik äh, arutelu, mis äh, põhineb teadussaavutuste tõlgendamisel sotsiaalsest vaatenurgast vaadatuna. me leiame, et Euroopa liit äh, peaks äh, edendama inimgenoomi muutmise ülemaailmset keelustamist. suur tänu ja nüüd minister Tšamba nõukogu nimel, palun. juhataja, austatud parlamendiliikmed, suur tänu võimaluse eest äh, rääkida täna teemal inimese pärilikkusmaterjali genoomi muutmine. ma tänan parlamendisaadikud kes selle küsimuse ette valmistasid, nad on pühendunud äh, sellele teemale, eriti eetilistele järelmitele, mis võivad olla inimgenoomi muutmisel. hiljuti leidis aset kahetsusväärne juhtum, millele ka viidati ja mis on äh, juhtinud laialdaselt tähelepanu sellele, mis võib äh, juhtuda, kui inimgenoomi muudetakse. kui äh, inimene kannatab äh, tõsise haiguse all, siis äh, oleks võimalik äh, geneetiliste äh, muutuste kaudu haigust leevendada, aga samas me oleme mures seoses äh, riskiga, mida toob endaga kaasa pärilikkusmaterjali genoomi muutmine, see puudutab tulevasi põlvkondi juba aastakümneid on äh, räägitud inimese pärilikkusmaterjali genoomi muutmise võimalikkusest. on äh, võetud äh, samme, et reguleerida genoomi muutmist nii, et pärilikkusmaterjal ei oleks hõlmatud me näeme meditsiinivaldkonnas õigusaktidega ette pärilikkusmaterjali äh, genoomi muutmise keelu ja ma tahaksin juhtida tähelepanu Euroopa Liidu põhiõiguste hartale. esimene põhimõte on inimväärikus ja see keelab äh, selgelt väärilikus materjaligenomi muutmise ja muud sarnased praktikad. siin küsitakse, mida me soovime tulevikus teha. artikkel sada kuuskümmend seitse Euroopa Liidu toimimise lepingust näeb ette, et liikmesriigid vastutavad meditsiini eest, kaasa arvatud eetilised aspektid. Neid küsimusi tuleb reguleerida liikmesriikide tasandil. Euroopa Komisjonil on algatusõigus ja ma olen kindel, et Euroopa Komisjon lähtub sellest teadmisest ja kui vajalik, siis Euroopa Komisjon valmistab ette õigusakti ettepanekud ja ma usun, et äh, praegune eesistuja ja järgmised eesistujad vaatavad äh, sellised ettepanekud äh, prioriteetsetena siis ka läbi. suur tänu ja nüüd volinik Jurova, palun. tänan. Euroopa Komisjon tõesti teab, millised on eetilised ja juriidilised mõjud aset leidnud inimese päritlikusmaterjali muutmisel nüüd, äh, mis puudutab äh, teadlaste ähm, kogukonna arvamust ja OECD suuniseid ähm, on nanotehnoloogia ja muude uudsete tehnoloogiate vallas, siis me oleme uurinud inimese pärilikuks materjali genoomi muutmise teemat, oleme koostöös äh, ka valitsustega ja teiste organisatsioonidega meil on teadusuuringute äh, programm, mis äh, näeb ette spetsiifilisi nõudeid, mis keelavad äh, sellised teadustegevused. lisaks sellele on Euroopa Liidul karm regulatiivne raamistik meditsiinitoodetele, mis lähtub Oviedo konventsioonist mis kaitseb inimõigusi biomeditsiini valdkonnas. resolutsioon, mis käsitseb, käsitleb teraapilisi meditsiinilisi otsuseid, tegeleb samuti selle teemaga samas liikmesriikide otsustada on äh, võtta vastu lõplikud otsused oma riigis meditsiinivaldkonnas, ähm, kudede, rakkude tasandil, ähm, in vitro meditsiinis ja nii edasi. uute tehnoloogiate arengute Äh, hindamisel tuleb loomulikult käsitleda inimese pärikusmaterjali genoomi muutmise eetilisi ja muid äh, aspekte. Euroopa Komisjon äh, lähtub senistest otsustest ja sellest, kuivõrd on avalikkus valmis uuteks arengutes, milliseks on sotsiaalsed, moraalsed ja juriidilised aspektid ähm, genoomi muutmise teraapiatel. kolleegid, juhin teie tähelepanu sellele, et äh, vaba mikrofoni rooru ei ole, kõigil on üks minut. aitäh, president, daamid ja härrad, äh, kaasaegne geenitehnoloogia äh, pakub suurepäraseid võimalusi ja neid peame ka kasutama, aga samamoodi peavad paika olema pandud eetilised piirid, me ei saa leppida kõigega, mis on te-, tehniliselt võimalik. ja Heiankui eksperiment, mida ta siis Hongkongis sügisel esitles, on täiesti vastutustundetu ja mitte ainult sellel üksikjuhtumi puhul, vaid üleüldiselt sekkumine inimese pärilikkusmaterjali on täiesti vastutustundetu. ma olen väga tänulik, et ka teadlased olid selle šokeeritud ja ma arvan, et see šokk peab olema nüüd pikk. me peame paika panema selged piirid, millest tuleb kinni pidada. suur tänu nõukogule selle tõlgenduse eest põhiõiguste harta kohta minu arvates on see täiesti korrektne, kuid väga tähtis on see nüüd ka inimestele selgeks teha, et põhiõiguste harta geenitehnoloogia väärkasutamise kui sellise välistab ja nüüd me peame lihtsalt hoolitsema sellest, et midagi sarnast enam kunagi ei korduks. aitäh, järgmisena Guillaume Palas, palun. jah tõepoolest, olgem ranged, kõige olulisem on see, et me ei tea täpselt äh,, Äh, millised on need äh, teadusuuringud, mida see Hiina teadlane läbi viis. Äh, mitte ühtegi tõendit nende kohta ei ole esitatud, nii et, et me peame tõesti olema ettevaatlikud. me ei saa lihtsalt uudistele tugineda. teiseks, meil on olemas Euroopas inimõiguste harta Äh, ja me peame arvestama, et meie õigusraamistik lähtub sellega ja äh, meil on keelatud äh, teatud äärmiselt ohtlikud toimimisviisid. Hiina teadlane kinnitas, et ta kasutas CRISPR-Cas üheksat, see on üks geenimuundamistehnoloogia ja tema ütles, et ei ole mitte mingisugust